noor raport, mis puudutab Euroopa valgurikaste taimede kasvatamise edendamise strateegiat. ja kõigepealt saab raportöör siis neljaks minutiks sõna lugupeetud president, kallid kolleegid, hetkel meil kardame USA ja Hiina vahelise konflikti eskaleerumist Eh, ja selle mõju eh, põllumajandussektorile, tahaksin teile kõnelda ühest sektorist, mis on olulise tähtsusega tulevase toiduainete varustuskindluse seisukohalt. sõltumata sellest, kas me tarbime neid vahetult herneste või sojapõhiste toodetena või kasutame loomasöödana, on valgurikkad kultuurid täna meie toidulaual olulisel kohal. Need kultuurid on põllumajandusele äärmiselt huvipakkuvad, sest neil on keskne roll jätkusuutlikule tootmisele üleminekul. seega tuleks teha kõik, et et õhutada Euroopa põllumajandustootjaid neid kasutama ning sel moel tugevdama ka nende konkurentsivõimet. valgurikaste kultuuride tulevikuga Euroopas seotub ka üks teine küsimus, kuidas arendada meie põllumajandust ja millist toidumudelit soovime tulevastele põlvedele. toiduainetega varustamise osas on Kati lepingute allkirjastamine Blair House ja turgude järk-järguline avamine teinud Euroopa liigi, Euroopa Liidust sõltuja kolmandatest riikidest. täna tuleb rohkem kui seitse nelikümmend viis protsenti meie taimsetest valkudest USA-st ja Brasiiliast ja see import kasvab pidevalt sellised riigid nagu Hiina on loonud äh, varustusstrateegia, mis tugineb läbipaistmatul lepingutel Ladina-Ameerika riikidega ja kui Euroopa Liit tahab, et nemad turud oleksid stabiilsed, peab, peame tegutsema samamoodi me eh, ei saa kahjustada ka liigilist mitmekesisust, eh, eh, metsade maharaiumist see on vastuolus ka sellega, mida ootavad Euroopa Liidu kodanikud, nad kardavad GMO-sid. suurem osa sisse toodud valgukultuuridest on geneetiliselt modifitseeritud. niisiis me peame Äh, mõtlema, kas me saame endale tõesti lubada seda, et me oma loomakasvatussektori veelgi suuremasse ohtu panema, seda sektorit iseloomustab ju kvaliteet ja toodete jälgitavus. ma olen mures rahvusvahelise olukorra pärast, aga ma olen ka veendunud, et kõik asjaosalised Euroopas äh, on valmis olukorda parandama, olgu need põllumehed või nende organisatsioonid, teadlased, saadikud, äh, kõik ühiselt me suudame luua sellise keskmise või pikema perspektiivi strateegia, mis on suunatud Euroopa Euroopa valgukultuuridele. me peame olema palju ambitsioonikamad selleks, et meil oleks tõeline strateegiline toiduainetega varustamise kava, mis mobiliseeriks põllumajanduse, teadus, kaubandus ja naabruspoliitika. Äh, piirakem äh, importi ja arendagem oma valgukultuure Äh, niimoodi võitleme ka metsade maharaiumise vastu ja täidame Pariisi kliimalepingut, aga äh, teeme ühe asja selgeks. tootmine ei suurene, kui me ei paranda nende kultuuride konkurentsivõimet. täna on valgurikaste kultuuride kasvatamine vähem tulus kui traditsiooniliste põllukultuuride kasvatamine Eh, seega pole üldsegi üllatav, et ainult kolm protsenti haritavast maast Euroopa Liidus on valgurikaste kultuuride all. ometigi on liblikõielistel palju eeliseid, neil on ainulaadne omadus siduda eh, lämmastikku õhust ning seega saavad põllumehed kasutada vähem lämmastikväetisi. Nendega kaasnevad ka paljud teised tooted, mida hinnatakse keskkonnasõbralikus keemiatööstuses ja taastuvenergia tootmises ja nad sobivad ka väga hästi ringmajandusse Äh, väga oluline on toetada äh, lämmastikku siduvate kultuuride kasvatamist, me peame kasutama kõiki meetmeid, mis on esi, esimeses ja teises sambas nagu külvikorrad, segakultuurid ning ökosüsteemsete teenuste toetamise. me peame väärtustama mitte üksnes valgurikkaid kultuure, vaid ka äh, rohumaid, sest et need on kõige suurem valguallikas Euroopas selleks kõigeks on vaja rohkem teadusuuringuid, rohkem innovatsiooni ja paremat sektorite territoriaalset struktureerimist. lõpetuseks sooviksin, et teatud kultuurid saaksid tootmiskohustusega seotud toetust, mis on osutunud väärtuslikuks abinõuks Prantsusmaal ja paljudes teistes liikmesriikides. suveräänsus ja toiduainete varustuskindlus, võitlus kliima soojenemise vastu, lämmastikuringi parem sulgemine ja põllumajandussektori mitmekesistamine eh, on eh, väga oluliselt seotud valgurikaste kultuuridega. Eh, see peaks olema kesksel kohal meie põllumajanduspoliitikas ja ma loodan, et tulevane ühtne põllumajanduspoliitika annab neile väärilise koha. ja tahaksin lõpetuseks tänada kõiki variraportööre, kes aitasid mul seda raportit koostada, aitäh! aitäh ja nüüd alustame vaba mikrofoni vooruga. aga me peame Eh, lõpetama eh, õigeaegselt ja ma saan sõna anda seetõttu ainult piiratud arvule kõnelejatele. niisiis, härra Vande Kerkelaare, palun üheks minutiks. voorzitter collega's een europese eiwittenstrategie is austatud juhataja, austatud kolleegid. valgurikaste taimede kasvatamise edendamise Euroopa strateegia on väga oluline, see on väga oluline meie põllumajandusloomade sektorile üheksakümnendatel aastatel. me keelustasime eh, loomsete valkude kasutamise söödas, aga see keeld on kaasa toonud olukorra, mis eh, on tekitanud probleeme nimelt me impordime nüüd tohutul hulgal sojad äh, Euroopa Liitu põhiliselt Ladina-Ameerikast. me peame seda vähendama ja me peame ähm, looma omaenda valgurikaste kultuuride tootmise ähm, kultuuri Euroopa soja on siin heaks näiteks ja protei-, valku on võimalik saada ka putukatelt ja vetikatelt, need on sellised uudsed valguallikad, mis tuleb ära kasutada vetikate äh, kasvatamine meres äh, äh, valguallikana võiks olla midagi sellist, mida komisjon kaaluks ja seda sektorit võiks arendada. härra Anžel üheks minutiks. aitäh, lugupeetud president. kõigepealt tahaksin ma tänada ja õnnitleda ja avaldada austust kolleegile äh, Jean-Paul Denanone selle suurepärase raporti eest. ma arvan, et äh, tuleb teha lõpp äh, praegusele olukorrale, me sõltume teistest siin Euroopas rohkem kui seitsekümmend viis protsenti tuleb väljast ja on geneetiliselt modifitseeritud Äh, eurooplased äh, toituvad GMO-dest, see on tänane reaalsus äh, ja meil on vaja sellele silmakirjalikkusele lõpp teha, meil on vaja Euroopa valgustrateegiat, nagu härra Denano ütles, me peame väärtustama mitte üksnes ähm, valgurikkaid kultuure, mis ei ole geneetiliselt modifitseeritud, vaid kõiki liblikõielisi kultuure ja mm, tahaksin öelda, et just äh, nendest tuleb väga palju valku. Äh, äh, meil on vaja pöörata rohkem tähelepanu valgurikastele kultuuridele ühtses põllumajanduspoliitikas pärast aastat kaks tuhat kakskümmend, tänan. aitäh, härra Marias, järgmisena. aitäh, proua juhataja. härra Denanoo raport tegeleb väga olulise küsimusega, mis puudutab toiduga kindlustatust, varustuskindlust. valgurikkad kultuurid, valgurikkaid kultuure ei ole arendatud eh, selliselt, nagu oleks pidanud Euroopa Liidus eh, arendama vaid, vaid kolmkümmend viis protsenti valgurikastest kultuuridest kasvatatakse Euroopas. soja tuuakse sisse näiteks USA-st ja, ja see soja, mis USA-st sisse tuuakse, on kindlasti geneetiliselt muundatud ja sellest ka see tugev vastuseis äh, tavatarbijatelt ja Euroopa Parlamendilt selles osas ja see kõik on väga õigustatud ja õige. meil on vaja oma strateegiat, hetkeolukord on ebaselge, õigemini leping, mis on sõlmitud Brasiiliaga, on äh, ebaselge, ei ole läbipaistev ja see tekitab ebaõiglast konkurentsi Euroopa tootjatega võrreldes, seetõttu toetan härra Denano raportit. härra Dantin, palun. aitäh, president kuulates kolleeg Denanod, kelle tööle avaldan tunnustust, on mulle jäänud mulje, et mm, ma e, olime siin täpselt siis, kui e, samas olukorras, kui Häuslingi raportit arutasime, samad lootused ja sellele vaatamata sama tulemus. Euroopa on endiselt valgurikaste kultuuride importija. meil on e, rohkem kui kakskümmend miljonit tonni puudus selleks, et oma kariloomi toita viimasest ühtse põllumajanduspoliitika äh, reformist alates oleme võtnud kasutusele tootmiskohustusega seotud toetused ja need ettepanekud, ähm, mis puudutavad siis ökoloogilise kasutuse eesmärgiga alasid, ei ole täna seotud valgurikaste kultuuridega. komisjon räägib siin ringmajandusest ähm, äh, ja ometigi need valgurikkad kultuurid on äh, loomakasvatuse kaassaadused Eh, siis eh, seda ikkagi ei kasutata ja ei väärtustata. Eh, nii et, et meil on vaja rohkem sidusust, kui me tahame selle teemaga kuhugi edasi jõuda. aitäh. härra Puuda, palun. doamna președintă, una dintre marile provocări ale agriculturii Uniunii Europene. aitäh, juhataja. üheks kõige suuremaks väljakutseks Euroopa Liidu e põllumajanduses on valgurikaste kultuuride tootmine ja tagamine liha tootmiseks, piima tootmiseks, inimtarbeks ja riplikõielised taimed on ka keskkonnakaitse mõttes väga olulised, nad seovad lämmastikku, parandavad mulla kvaliteeti ning loovad suurepärased võimalused mahepõllumajanduseks. valgurikaste taimede toetamine tootmisega seotud toetuste kaudu, vabatahtliku rohestamise kaudu teise samba raames peaks võtma arvesse valgurikaste taimede toetamise võimaluse paindlikult. ja tuleb jätkata toetustega pärast aastat kaks tuhat kakskümmend ja toetusi kõikides liikmesriikides. on vaja uusi toetusmeetmeid, mis mitmekesistavad valgurikaste taimede kasvatamist Euroopa Liidus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 et äh, lõpuks ometigi hakkab Euroopa Liit ka selle teemaga tegelema. Äh, ei saa lubada, et Euroopa Liit sõltub impordist ja äh, just nimelt Hiina on see, kes siin reegleid dikteerib me peame ise hakkama valgurikkaid kultuure kasvatama või me saame neid piisavalt importida kindlatest partnerriikidest ja niimoodi väldime tulevikus ähvardavaid probleeme. mina isiklikult toetan seda, et me hakkaksime neid kultuure omal jõul kasvatama ja võib-olla sellistest riikidest nagu Ukraina, aitäh! aitäh! aitäh ja nüüd äh, need kolm saadikut, kes veel rääkida tahtsid, äh, saavad nüüd ka veel sõna, aga järgmises voorus te siis enam sõna ei saa. proua Petir, palun povjerenie problem nedostatne opskrbe proteinima u europskoj uniji poznat je i prisutan probleem sellega, et Euroopa Liidus toodetakse liiga vähe valgurikkaid taimi, on olnud teada juba aastaid ja kui me räägime Euroopa põllumajanduse tulevikust, siis on väga oluline töötada välja Euroopa strateegia valgurikaste taimede edendamiseks, kuna hetkel me sõltume impordist. mitmed ettepanekud, mille tegin koos Rahvapartei liikmetega, on võetud ka arvesse raportis, mille eest tänan teid. tahaksin rõhutada kultuuride mitmekesistamise olulisust ja külvikordade olulisust. samas tuleb toetust kindlasti ehm, anda ka valgurikastele taimedele, sellistele taimedele nagu liblikõilised taimed, ristik ja nii edasi. oluline on eh, piirkonnad ette valmistada Eh, tootmiseks ja seda on võimalik teha siis, kui põllumajandustootjad seljad kokku panevad ja, ja to-, tekib parem eh, koostöö eh, valgurikaste taimede tootjate ja, ja karjakasvatajate vahel. härra Kelly, üks minut. aitäh, ma siis ei palu järgmises voorus sõna tegemist on väga olulise teemaga ja meie raportöör härra Denanum e, esines suurepärase kõnega, e, rääkis olukorrast, mis on tekkinud Euroopas, mida me oleme liiga kaua nüüd juba talunud, rääkis, mis on mängus ja, ja, ja et kui me hetkeolukorraga jätkame, siis e, me suurendame kahju. näiteks soja import, mis on geneetiliselt muundatud, lisaks süsinikujälg see läheb kalliks maksma kogu maailmale. palju mõistlikum oleks toota siin Euroopas ja sellest saaksid kasu ka meie oma põllumajandustootjad sellisel juhul. nii nagu märgitud, need lisanduvad e, eelised, e, üleminek taastuvatele energiaallikatele, lämmastiku sidumine, mina olin taastuvate energiaallikate osas raportööriks ja rõhutasin ka kõiki neid aspekte. nii et loodetavasti leiame mõistliku praktilise lahenduse ja Euroopa Liidus hakatakse valgurikkaid kultuure tootma. aitäh, härra Kelly, härra Vanda, teil on üks minut kõneaega, palun. kas te ei palunud sõna? olgu siis, äh, kustutame teid nimekirjast, aitäh teile aitäh äh, teile ja nüüd annan sõna volinik Mimitsale viieks minutiks komisjoni nimel, palun. aitäh, proua juhataja, austatud saadikud. tahaksin tänada Euroopa Parlamenti ja eriti raportööri härra Denanol selle eest, et olete äh, algatusraporti koostanud Euroopa strateegia kohta valgurikaste taimede kasvatamise edendamisel Euroopas need äh, väljakutsed, mis äh, valgurikaste taimede äh, tootmisel on Euroopa Liidus, on väga olulised sidusrühmadele ja kõik need probleemid ja väljakutsed on raportis väga selgelt välja toodud. nagu me kõik teame, siis valgurikkad taimed on väga olulised Euroopa ähm, karjakasvatuses. Nad mängivad olulist rolli loomasöödas ja pakuvad aminohappeid kariloomadele ähm, taimsed valgud äh, muutuvad üha populaarsemaks ka inimtoitlus. nii nagu parlamendi raportis välja toodud, on äh, valgurikaste taimede kasvatamise äh, plaan Euroopas selline, mis ei too kaasa mm, eeliseid mitte ainult tootjatele, vaid ka tarbijatele ning see annab omapoolse panuse ka keskkonna ja kliimaeesmärkide saavutamisel kuna tegemist on taimedega, mis suudavad äh, õhust äh, kinni püüda ja siduda lämmastikku. selles osas Euroopa Liit Euro Euroopa Parlamendi algatusraport on tõesti väga teretulnud, see annab omapoolse panuse komisjoni ettevalmistustöödele valgurikaste taimede äh, kava väljatöötamisel, mis on kavas avaldada selle aasta lõpuks. meil on kavas korraldada ka kõrgetasemeline Euroopa Liidu äh, konverents antud teemadel eh, Viinis Austria eesistumise ajal aasta lõpus novembris ning pööran tähelepanu Austria, tulevase Austria eesistuja kavatsustele pöörata olulist tähelepanu sellele tähtsale teemale. meil on vaja ehm, jätkusuutlikku ehm, valgu tootmist Euroopa Liidus, võttes arvesse meie ees seisvad väljakutsed. hetkel me Euroopa Liidus ise suudame toota vaid kolmkümmend seitse protsenti vajadusest ja vaid ähm, umbes seitse protsenti sojajahust. Ähm, samas tegemist on väga olulise tootega loomasööda puhul mis tähendab seda, et me sõltume suurel määral soja impordist, sellel on ülemaailmsed tagajärjed. kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta uuring näitas et, et üheksateist protsenti metsade kaost aastatel eh, tuhat üheksasada üheksakümmend kuni kaks tuhat kaheksa põhiliselt Lõuna-Ameerikast tuleneb just soja tootmise kasvust. on mitmeid praktilisi põhjusi, miks selgitavad äh, miks seda teemat, probleemi on niivõrd keerukas lahendada. see puudutab näiteks agronoomilisi, eh, agronoomilist olukorda Euroopas, eh, nende kultuuride majanduslikku tulusust ja ka rahvusvahelisi WTO kokkuleppeid, mis piiravad Euroopa Liidu toetuse andmist eh, õlitaimedele reaalsus on selline, et eh, siin imevahendit ei ole selle probleemi lahendamiseks. Euroopa Liidu valgurikaste taimede kava püüab eh, välja tuua kõik erinevad eh, aspektid selle probleemi puhul, erinevad nõudluse liigid, võimalused ja selles laias raamistikus Euroopa Liidu valgurikaste taimede kava keskendub neljale valdkonnale, mis on äh, omakorda välja toodud ka härra Denano raportis. teadusuuringud, arendustegevus, hulgurikaste taimede osas, kuidas suurendada saagikust, kuidas paremini kohandada nende taimede kasvatamist Euroopa tingimustele, erinevate tarne väärtusahelate loomine Euroopa valgurikastele taimedele ning Euroopa Liidu valgurikaste taimede turupotentsiaal erinevates turusegmentides. Euroopa Parlamendi raport viitab ka sellele, kuivõrd oluline on anda toetust ÜPP raames valgurikaste taimede kasvatamisele. meie ühine põllumajanduspoliitika tõepoolest näeb ette terve rea meetmeid mis otseselt või kaudselt julgustavad valgurikaste taimede kasvatamist Euroopa Liidus. keskvad arutelud selle kohta, et ÜPP-d oleks vaja reformida, pakuvad võimaluse e, saada kinnitust vajadusele toetada valgurikaste taimede kasvatamist Euroopas. parlamendi raport toob samuti välja selle, kuivõrd oluline on teha teadusuuringuid komisjoni kavas teadusuuringud kindlasti pälvivad olulist tähelepanu ja on olulisel kohal. ootame jätkuvat koostööd Euroopa Parlamendiga valgurikaste taimede kava väljatöötamisel. kindlasti aitab kaasa sellele, et Euroopa Liit suudab ise rohkem toota neid olulisi kultuure. aitäh, härra volinik, sellega on